ja tahaksin teile veel teatada, et ühe, ühte Poola kodanikku esindav advokaat on palunud ühe Poola saadiku eh, immuunsus tühistada vastavalt eh, otsusele kahe tuhande üheksandast aastast